niisiis, mu daamid ja härrad, äh, istungi protokoll kahekümne neljandast juunist on olemas, kas kellelgi on midagi selle protokolli vastu? tollest istungist ei ole, sellega on protokoll heaks kiidetud. härra Verhofstadt, te tahtsite protseduurilise küsimuse tõstatada? poštovani gospodine predsjedniče želim vam se zahvaliti na riječima koje ste izrazili u naše ime suur tänu selle toetuse eest, äh, mida te just äsja avaldasite. kuid tahaksin nüüd võimalust kasutada, et ALDE nimel artiklina sada viiskümmend kaks punkt üks öelda, et me tahaksime oma Srebrenica resolutsiooni esitada teeme seda siis nelja, äh, neljapäeva hommikul, ma teatasin sellest, sest me tahaksime seda arutada ja siis võtta vastu resolutsiooni, millega mälestatakse Srebrenica ohvreid samuti tahame meenutada kõiki endise Jugoslaavia sõja ohvreid, anda sellele äh, Lääne-Balkani teemale uue mõõtme, nii nagu teiegi märkisite oma sõnavõtus. meil on seda resolutsiooni vaja ja maailmal on seda resolutsiooni vaja Euroopa Parlamendilt. tänan. ma teen ettepaneku, et neljapäeval räägime sellest, siis ma palun teil veel kord sel teemal sõna võtta. proua Harms, ka teie soovisite protseduurilises küsimuses sõna? härra president, lugupeetud kolleegid, sel nädalal toimub kindlasti ka Kreeka referendumi tulemuste arutelu ja Kreeka ja Euroopa Liit tervikuna on väga keerulisse olukorda nüüd sattunud. mis selle on tekitanud, selle üle me võime muidugi arutleda Euroopa Parlamendis. Euroopa Parlament hoiatas sellise arengu eest. jah, aga me võime nüüd lugeda, et Martin Schulz, kui ta oli fraktsiooni esimees ja siis äh, parlamendi president, äh, võttis sõna äh, sel teemal ja ütles, et selline Äh, olukord tuleb ära hoida, äh, nagu nüüd on tekkinud. mis on nüüd õige, mis on vale, ma arvan, et Euroopa Parlamendi kõige tähtsam roll, äh, kodanike poolt valitud koja kõige tähtsam roll on nüüd anda oma panus, et sildu rajada ning sellest olukorrast väljapääs leida Euroopa Liidus ja härra Schulz, ma pean nüüd ütlema ja mul ei ole seda kerge teha, sest Euroopa Liidu viiendale presidendile panime suured lootused ja ma arvan, et minu fraktsioonil oli õigus, et see viis, kuidas teie parlamendi presidendina Kreeka debatis osalesite, oli vale. see oli vastutustundetu, kuidas te sekkusite. mitte sellepärast, et te jah-sõna toetasite, mitte sellepärast, vaid sellepärast, et te äh, äh, tekitasite, kutsusite üles konfrontatsioonile, andsite oma panuse sellesse Kreeka ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. ja teie ei ole sobiv nüüd selleks, et aktiivset rolli Euroopa Parlamendi poolt etendada selles väga teravas olukorras mina kutsuksin teid üles nüüd olema vaoshoitud, sest see kahju, mida te olete tekitanud Euroopa Parlamendile, on suurem kui see kasu, mida te võiksite tuua. Ich nehme an, Frau Zimmer, Sie wollen sich zum gleichen Thema. ma saan aru, et te tahate proua Zimmer samal teemal sõna võtta jah, teil on õigus. jah, äh, möödunud nädalal Dimitris Papadimulis kui asepresident ja mina kui fraktsiooni esimees QNGL-is kirjutasime teile kirja koos ja protesteerisime selle vastu, et te möödunud nädala algusest peale aktiivselt Euroopa Parlamendi presidendina olete sekkunud, oma mõju kasutanud selleks, et sekkuda referendumi läbiviimisesse. ei tohi, et Euroopa Parlamendi president, tegemist on ainsa institutsiooniga, mis on otse valitud rahva poolt, segab ennast, sekkub ühes liikmesriigis demokraatlikku protsessi. Te olete seda teinud, tegite ka siis, kui asi kui oli Šotis eh, referendum ja samuti ka Hollandis tegite seda, siis te küll ei olnud president, aga muus rollis aga ma ei ole kunagi kogenud Euroopa Parlamendis sellist presidenti, kes on kuulutanud, et ta sekkub selleks, et jah, Leeri poolt eh, sõnavõttes öelnud, et see valitsus tuleb välja vahetada tehnilise valitsuse vastu ja et presidentist saab demagoog ja manipulaator. see ei ole, see ei kuulu teie ülesannete hulka siin parlamendis, kuhu teid on ametisse pandud. Te ei ole meilt ka selleks toetust saatnud Te arvate, et te olete ise parlament, aga te ei ole seda. meie oleme teid volitanud, aga nüüd te ei ole meilt küsinud, millist seisukohta väljendada, nii et ma palun, tulevikus ärge nii talitage, see ei ole teie roll ja igal rahval on oma õigus öö, referendumil hääletada neile tähtsate küsimuste üle ja meie Euroopa Parlament, demokraatlikult valitud institutsioon, peame kaitsma demokraatiat ja ei saa olla niimoodi, et Euroopa Liit, valijad öö, on nii nõrgas positsioonis, peab saama arutada ka alternatiivseid variante ja hääletama nende üle. nii et palun, härra president, te leidke oma roll jälle siin parlamendis, te olete kõrvale sellest kaldunud. mu daamid ja härrad, jah, nüüd on väga palju sõnasoove siin muidugi. ja olukord on keeruline päevakorra kohaselt Äh, arutelu selle küsimuse üle on midagi, mida ma ei tahaks katkestada, äh, nagu ma muidu äh, teeksin. Te tahate seda arutelu pidada, aga ma olen pisut üllatunud, kui Ungari valitsusest on küsimus, siis palutakse, et ma parlamendi esitaksin, aga nüüd mitte te peate täpselt tekstid äh, ikkagi läbi lugema, enne kui te hakkate neid kirjeldama. nii et mõelge nüüd selle üle järele, kas te soovite nüüd praegu hakata seda arutelu pidama. härra Verhofstadt, palun. Uh, mul on kolmapäevase äh, päevakorra osas äh, ettepanek, kas ma saan seda praegu? kas kolmapäeval või praegu? Äh, millal me äh, arutame Kreeka teemat? me tuleme selle juurde kohe, kui me päevakorra juurde tuleme kohe,, kohe-kohe tuleme selle juurde, siis ma annan teile sõna, kas keegi tahab veel enne sõna? näib, et ei ole, suur tänu sellisel juhul. härra Pitella. ma, io non penso, president che quando si viene eletti presidente del parlamento si perda il diritto. härra president ma ei arva, et kui keegi on äh, parlamendi president, et siis tal ei oleks sõnaõigust, ma pean siinkohal tähelepanu juhtima sellele, et kui ma kohtusin härra Schultziga mõned kuud tagasi, siis vahel ka eraviisilistes vestlustes ähm, ja avalikes esinemistes kogu aeg siis ähm, olid tema ettepanekud alati konst-, konstruktiivsed ja, ja otsisid äh, konstruktiivseid lahendusi ja olid suunatud sellele, et äh, le-, leida ka Kreeka kriisile lahendus, alati olid, olid need kantud solidaarsusest ka Kreeka rahva suhtes. minu arvates äh, on vale niivõrd keerulises ajalises het-, ajalisel hetkel praegu hakata välja mõtlema küsimusi või probleeme, mis ei ole adekvaatsed, me peaksime keskenduma pigem sellele, mida tuleb teha selleks, et Euroopa Liit saaks sellest probleemist üle. nii Euroopa Liit kui ka euroala kui ka Kreeka riigina ning ma kordan, et sotsialistid on pühendunud sellele, et me teeksime kõik võimalikku, et Kreekat päästa ja täi- ja aidata Kreeka valitsust ja lähtuda solidaarsusest. me ei tohi hakata siin debateerima erinevate küsimuste üle ja tõstetama isiklikke küsimusi ja ei tohi ka üle tähtsustada Euroopa Parlamendi institutsioonina siinkohal mul rohkem sõnasoove ei ole. nüüd härra Laisridi tak-.